Äh, mitmeliigilise transpordi äh, teema, niisiis, härra raportöör, teil on sõna. lugupeetud president, lugupeetud volisen, Vaimarist äh, Lissaboni ei ole tänapäeval sugugi lihtne jõuda reisijate vajadused on erinevad, mõned tahavad võimalikult kiiresti sihtpunkti jõuda, mõned tahavad võimalikult säästlikult reisida ja mõned on jällegi turistid, neid huvitavad vaatamisväärsused. Online'is teenused pakuvad aga väga piiratud reisivõimalusi. Need on seotud vaid mõningate transpordiliikidega ja tihti piirduvad ainult konkreetse liikmesriigiga ja kahjuks kasutavad kodanikud seetõttu tihtipeale isiklikku autot reisimiseks meie eesmärk on edendada mitmeliigilist transporti eh, niimoodi, et inimesed saaksid tõesti uksest ukseni ühe piletiga ja seda mitte ainult ühe regiooni siseselt, vaid ka piiriüleselt. Eh, minu raportis eh, kehtestame siis konkreetsed nõudmised, et kõrvaldada need takistused ja probleemid, mis ei takistavad mitmeliigilise transpordi, reisiteabe, reisiplaneerimise, pilet, piletimüügiteenuste arengut Euroopa Liidus Äh, reisijatel peab olema äh, ulatuslik informatsioon, et neil oleks tõesti äh, tõeline valik erinevate reisivõimaluste osas. Neil peab olema juurdepääs reaalajas reisiinfole, see on samuti väga oluline ja seetõttu peaks pöörama erilist tähelepanu piiratud liikumisvõimega inimestele ja vanemaealistele inimestele kohalikud ja regionaalsed omavalitsused peaksid samuti mängima olulist rolli, sest et nende, sest ühistranspordiga just reisid ju algavad ja lõppevad riiklikud sõiduplaani infosüsteemid peaksid olema piiriüleselt teiste sõiduplaanidega ühendatavad ja samuti tuleks pöörata tähelepanu reisijate õigustele mitmeliigiliste transpordi puhul, sest tänapäeva, praeguses valdkonnas reegleid ei ole ja valitseb suur ebakindlus ja seetõttu pole ka mitmeliigiline transport eriti atraktiivne. me peame mitmeliigilise transpordiga reisimist atraktiivsemaks muutma, sellepärast et see oleks lahenduseks praegustele liiklusprobleemidele, ülekoormusele, samuti edendatakse niimoodi säästlikkust, majanduslikkust, energiatõhusust ja ka Euroopa turismi Äh, ja seetõttu ootame komisjonilt vastavaid raamtingimusi, äh, mis äh, vähemalt esimeseks sammuks võiks olla juurdepääs reisiteabele ja mis puudutab piletimüügiteenuseid, siis siin peaks laskma transpordiettevõtetel ise sobivad lahendused leida ja kui kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ei ole selliseid samme vabatahtlikult asutud, tuleb seaduslikult sekkuda reisijatel peaks olema juurdepääs siis reaalajas eh, ka sellele, millised probleemid liikluses on, et nad saaksid alternatiivseid reisimisvõimalusi otsuda. Eh, ja loomulikult tuleb selle kõige juures tagada ka andmekaitse. ja lõpetuseks tahaksin tänada variraportööre Nemad äh, võimaldasid saavutada fraktsioonide ülese äh, toetuse sellele ettepanekule ja need ettepanekud äh, on suunatud siis just nimelt Euroopa Komisjonile ja transpordisektorile ja ma loodan, et täiskogul seda raportit toetatakse ja tahaksin tänada kolleege oma ja ka oma assistente, aitäh! aitäh ja nüüd vaba mikrofoni pool härra Frantsuulika aitäh, proua president, väga oluline on tagada, et eh, liikmesriigid ajakohaselt aja tagavad eh, vajaliku informatsiooni selleks, et mitmeliigilise transpordi ühtset piletimüügisüsteemi välja töötada. sünergiat on vaja ning tihedamat koostööd samuti selleks, et meil oleks võimalik planeerida piiriüleselt oma reise. komisjon peaks toetama jõupingutusi mida tehakse selleks, et rahvusvahelisi piletimüügisüsteeme välja töötada ning kui kahe tuhande kahekümnendaks aastaks selliseid süsteeme ei tule, siis tuleks nad õigusaktidega turule tuua. ajakohased süsteemid peaksid ühendama andmed kohalike, riigisiseste ja rahvusvaheliste transpordiliikide kohta ning need tuleks kättesaadavaks teha reisiplaneerijatele, ettevõtjatele ja tarbijatele, aitäh! härra Marias. aitäh! väljakutsed, mis seisavad transpordisektoris meie ees, peaks lahendama viisil, mis on soodne reisijatele õigeaegne informatsiooni, õige informatsiooni saamine on kindlasti samm õiges suunas. kui me nüüd aga hakkame rääkima mitmeliigilisest transpordist selles kontekstis, siis pea, peaksime kogu selle asja tegema konkurentsivõimeliseks. milles siin asi on? internetis broneerimine peaks muutuma lihtsamaks ning kättesaadavamaks kõigile vanuserühmadele, muuhulgas ka vanematele inimestele, seetõttu on vaja tagada madalamad hinnad puudega inimestele ning muudele rühmadele ning tuleks vaadata ka turismi näiteks ning kõigis ametlikes asutustes Euroopa Liidus peaksid need süsteemid olema kättesaadavad ning odavamad hinnad peavad olema üliõpilastele ja lastega peredele ja nii edasi ja nii edasi. mitmeliigiliste piletite ostmise võimalus peaks olema ka puhkusepakettide raames kättesaadav ja vastavate ettevõtjate kaudu, aitäh, proua Kreek! E, e, poštovana povjerenice bulc e, poštovana predsjednice poštovani kolege najprije. austatud kolleegid tahaksin kõigepealt tänada härra kochi suurepärase koostöö eest selle raporti koostamisel kolm põhjust miks oleks vaja meil täiendavaid jõupingutusi komisjonide liikmesriikide poolt nende süsteemide rajamiseks. meil on vaja kõigepealt äh, kaas-, kaasaegset IT-tehnoloogiat, see on meil olemas, siis on meil vaja kiiresti toimivat piletite väljastamist, mis eritranspordiliikide osas koos toimib läbi IT ja innovatsiooni võime me luua uusi töökohti ning äh, lisaks saame ka säästa nii energiat, energiakulusid mis omakorda muudab transpordisektori teenused kättesaadavamaks inimestele ning eh, lisaks aitame niimoodi saavutada meie keskkonna ja kliimamuutusalaseid eesmärke. Euroopa Liidu kodanike õigused ühe pileti ostmisel, aitäh, kõnelejad katkestatakse ära nüüd. aitäh, proua president, raportöör mainib oma raportis valikut inimestel ka kasutada oma autot reisimiseks, tahaksin märkida, et see ja ma, ma olen ise ka sageli sõitnud oma kodust tööle kolmkümmend viis, nelikümmend minutit oma autoga, avaliku transpordiga oleks see võtnud mul kolm või neli tundi, nii et valik on selge. aga paljude inimeste jaoks on, on see valik, mis ehm, mis osutab vajadusele kasutada präänikut ja mitte piitsa inimeste autost loobuma suunamisel. riikide osas, millel on maismaapiirid, on see kõik väga tore, kus inimesed liiguvad ühest riigist teise igapäevaselt, see areng aitaks neid kõvasti. aga pidage meeles, et Ühendkuningriik on teate isegi riik, e, e, on teate isegi saar ja ja selle skeemi ühtlustamise kulud suure tõenäosusega ületavad meie jaoks sellest tuleneva tulu. härra Jakovtšitš. aitäh, proua president. proua volinik, tean, et teie ülesanne ei ole kergete killast ning tänan, et äh, praegusel hilisel ajal siin meiega viibite. see on märk sellest, et komisjon üritab rakendada täies ulatuses mitmeliigilise integreeritud piletimüügisüsteemi Euroopas. tahaksin rõhutada järgnevat, proua Kults. turism. turism on äärmiselt oluline sektor paljudes liikmesriikides, iseäranis Lõuna-Euroopa liikmesriikides. ning sellega seoses, kui me selle ülesande lahendame hästi siis turism Euroopas muutub veel konkurentsivõimelisemaks. seetõttu ongi meil vaja ausat lähenemist, õiglast lähenemist piletite hinnastamisele, seda on väga lihtne saavutada läbi interneti, meil on vaja süsteemi hõlmata ka avalik transport ning tuleks tõhustada ka hea tava vahetust, kõnelejad katkestatakse. annan nüüd sõna teile austatud parlamendiliikmed, komisjon tänab härra Kochi ning TRAN komisjoni liikmeid töö eest selle raportiga, sest äh, raportis tuuakse selgelt välja, kui oluline mitmeliigilise transpordi pileti info Euroopa Liidu kodanikele jagame raporti rõhuasetust lõpptarbija huvidele ning äh, kogu ühiskonnale sündivale kasu, kasule. see vastab äh, ühtse digitaalse turu mõttele, mida komisjon praegu edendab meil on vaja liikuda oluliste transpordi eesmärkide saavutamise poole, turvalisus, ohutus, keskkonnaeesmärgid ning äh, transpordisektori konkurentsivõime suurendamine tööhõive suurendamiseks. kõigi nende eesmärkide saavutamine peab olema kooskõlas suurenenud liikuvusvajadusega, muuhulgas linnastute liikumisvajadusega inimeste seas. mitmeliigilise transpordi integreeritud piletimüügisüsteem selle puhul on oluline ka informatsiooni kättesaadavus reisikatkestuste puhul süsteemi rakendamine suurendab tõhusust nii reisijatele kui ka kaubavedude jaoks. And-, alusandmekihi tähtsus on siin täiesti selge, sest selle põhjal on võimalik lõpptarbijale tagada täpne ja ajakohane informatsioon. selleks, et luua raamistik, mis võimaldab turul piletimüügi osas meie seatud eesmärgid saavutada, on komisjon astunud juba terve rea samme reisijatele kohustatakse ettevõtjaid andma õiget ja ajakohast ning neutraalselt esitatud informatsiooni, mis ei, mida ei mõjuta reklaam või mis ei ole piiratud reisija geograafilise asukohast lähtuvalt. ning äh, iseäranis äh, tähelepanelikult tegeleme ebaausa konkurentsi ilmingutega rakendatakse liikmesriikides praegu era- ja avaliku sektori meetmeid sellega seoses, ent äh, reisiinfo osas äh, veel selliseid meetmeid ei ole, nagu raportis märgitakse. hõlpsalt kättesaadav mitmeliigilise transpordi piletiinfo, mis oleks kõrge kvaliteediga, on siiani turul puudu ning ajakavad, millest räägitakse raportis, on üks oluline eesmä-, e-, element. komisjon soovib liikuda tõhusate andmete esitamise poole ning see on äärmiselt oluline selleks, et tagada raamistik parema teenuse osutamiseks, mis on oluline omakorda võrdsete tingimuste tagamiseks eri teenusepakkujate vahel. komisjon tervitab liikmesriikide meetmeid, mis on suunatud sellele, et tagada koostalitluse eri piletimüügisüsteemide vahel piiriüleselt ning samuti avaliku sektori algatusi, et sidusrühmad saaksid pärand, parandada eh, tarka piletimüüki ning muid taolisi rakendusi ning eh, raudteeliikluse piletimüügi rakendusi. komisjon on täiesti päri parlamendi analüüsiga selle kohta, et informatsiooni esitamine peaks olema, peaks lähtuma inimeste vajadustest, muuhulgas ka piiratud liikumisvõimega inimeste vajadustest. läbipaistvad turutingimused peavad olema tagatud ning mit-, diskrimineeriv turulepääs ning äh, selge äh, lõpptarbija huvide arvestamine ja andmekaitse ning eraelu kaitse. nii oleks võimalik tagada parem teenus. lõpetuseks reisijate õigused mitmeliigilise transpordi kontekstis. komisjon tegeleb praegu selle küsimusega, valmistades ette mõjuhinnangut, äh, mis arvestab, mis kaalub eri lahendusi eh, ning üritab tagada, et kõigi reisijate huvid oleksid maksimaalselt arvestatud. arutelu on